Comunico di aver ricevuto dal gruppo confederato della sinistra unità. niisiis, me oleme saanud rohelistelt saanud ettepaneku äh, välisasjade komisjoni nimetamise kohta, kui vastuväiteid ei ole heaks kiidetud.